Nõukogude armee jõud surusid selle maha, aga tegemist oli väga tähtsa sündmusega ja ka mõeldes Nobeli rahupreemiale on väga tähtis, et me meenutaksime tänast päeva. Äh, päevakorra kohta, härra Silvestris solo cinque secondi nelle numerose mail che ci ha mandato. ma teen väga lühidalt. erinevates e-kirjades, mis meile laiali saadeti selleks, et pildistamisele kohale äh,